see puudutab ka veeressursse. viimasel päeval veel me alustasime allkirjade koge-, kogumisega selleks, et takistada veeressursside erastamist ja me saa-, leidsime väga suurt toetajaskonna. suur tänu! ma just kuulsin, et äh, härra asepresidendi, härra asepresident Bideni saabumine hilineb natukene ja mul on veel üks teadaanne. ma sooviksin tervitada meie Maroko delegatsiooni. lugupeetud kolleegid, mul on äh, väga hea meel teada anda, et Maroko parlamendi delegatsioon, äh, keda, äh, mida juhib kolleeg Alabedradi, ja Muhamed Allah Shiabuya on hetkel Brüsselis töövisiidil ja nad äh, osalevad ka Euroopa Liidu Maroko ähm, suhete koosolekul. ma sooviksin tervitada Maroko delegatsiooni siin. spolupředsedy tohoto prvního smíšeného orgánu na... selle dele-, äh, esimese äh, parlamentide vahelise äh, delegatsiooni äh, aseesinaine on äh, proua Muhamed Zangieri ja Euroopa Parlament võib rahuloluga nentida, et Euroopa Liidu ja Maroko vahelised suhted on suurepärased. ühiselt võeti vastu ka ühisdokument et millega Maroko saab äh, uue staatuse ja me loodame, et see tugevdab ka Euroopa Parlamendi suhteid Maghrebi äh, riikidega ja Euroopa Liidu suhteid Maghrebi riikidega. ma loodan ka, et see suurendab äh, meie huvi ühisteemade vastu ja ma loodan, et Maroko delegatsiooni töövisiit oli väga viljakas siin ja et see annab suurt kasu mõlemale parlamendile. suur tänu ja nüüd me jõuame oma hääletusselgituse järgmise raporti juurde. ja see puudutab äh, tsüaniidi äh, kasutamise keelustamist äh, kaevandamisel. härra Messaros. Mr Messaros, take the floor. köszönöm, elnök úr